strateegia kohta ja palun, teil on sõna neljaks minutiks, proua Kreel. ma tänan, proua president. ma tahan komisjoni tänada ettepaneku eest välja töötada uus kosmosestrateegia ja tänan ka variraportööre suurepärase koostöö eest. E, see ei ole sugugi vähetähtis teema. jah, kosmos kujutab endast tohutult potentsiaali, mida tuleb targalt kasutada. ja see on seotud juba meie igapäevaeluga, see ei ole kusagil kaugel ja üks aktuaalne näide on eh, Kopernikuse andmeid eh, orkaanikatastroofis eh, Kariibi merel kasutatakse ja on CO2 heitmete seiramiseks, kasutatakse ilma seiramiseks, samuti suurte ehitusprojektide puhul Taani ja Rootsi vaheline sild äh, rajati, et nii, et kasutati ka satelliitandmeid Euroopa Liidust. jah, modernsed eh, transpordisüsteemid, navigatsioonisüsteemid saavad toetust Kopernikusest ja eh, samuti mm, võimekas internet, eh, samuti pagulaskriisiga toimetulek, see kõik eh, on võimalik paremini lahendada, kui saadakse Mm, toetust sellest, mida me teeme kosmoses. nüüd komisjoni ettepanekud on meil olemas, meie oma raportis äh, oleme arutanud seda ettepanekut ja laiendanud ja täpsustanud. meil on vaja Euroopa Liidus, et äh, kosmoseandmeid paremini kasutatakse ja tähtis on, et majandus ja ühiskond laiemalt mõistaks seda äh, teavitamine kõigest peab hoopis paranema ja kindlasti haridus peab kaasas käima nende suurte võimalustega, mis Euroopa Liidu kosmoseprojektid võivad pakkuda ja millest me veel ei tea võib-olla praegu ja olemasolevad projektid vajavad samuti laiendamist, Galileo, EGNOS ja Copernicus äh, Äh, poolt pakutavaid võimalusi tuleb paremini ära kasutada ja mitte ainult äh, ühiskonnas, vaid majanduses samuti. transpordi juhtimine, veemajandus, maamajandus, kõike seda on võimalik paremini korraldada, kui me kasutame ähm, kosmoseandmeid ja VKE-delegi on see üks valdkond äh, nad saavad ka kasutada neid andmeid oma tegevuses. Äh, aga siin on vaja meil tegutseda seadusandjatena, kohalikud omavalitsused samuti vajavad toetust ja stimuleerimist, et kasutada meie poolt tehtava kosmose saadavate andmete tulemusi. ja äh, siin saavad struktuurifondid suuremat rolli etendada et seda tegevust edendada. tähtis on, et meie kosmosesektor oleks konkurentsivõimeline maailmas ja see tähendab seda, et meil on vaja programme paremini rahaliselt varustada ja meil on vaja Euroopa Liidu eelarvet tulevikus, meie kosmosepoliitikaga see ei tohi väheneda, ei, pigem suureneda, sest satelliitidel on piiratud eluiga. ja USA kulutused näiteks kõigele sellele on palju suuremad kui meil. ja ESA ja liikmesriigid peavad tegema paremini koostööd ning tõhusalt tuleb ära kasutada Euroopa Liidu mitmesugused uurimisprogrammid, Horisont näiteks siin on võimalik taotleda sünergiat Euroopa äh, kaitsealane tegevuskava võitlus terrorismi vastu saaks, peavad saama toetust ja samas peame mõtlema ka, et väiksed-suured satelliidid äh, ja kosmoseprügi teemad, samuti küberrünnakud. Äh, meil on vaja teha koostööd komisjoni nõukogul, välisteenistusel ja ESA-l kõigi nende küsimustega tegelemisel ja meie kutsume üles nüüd komisjoni koostama konkreetset tegevuskava ja samuti välja töötama teavitamisstrateegiat. suur tänu ja lähme nüüd vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna härra Boltšak. ma tänan. mina tervitan komisjoni ettepanekut ja äh, agentuuril on Prahas oma peakorter äh, ja need tehnoloogiad, mida kosmosesektoris kasutatakse, on, leiavad tee ka meie igapäevaellu. nüüd Äh, idufirmade küsimus ja VKE-de küsimus on minu arvates väga oluline. tähtis on, et nad kasutaksid uusi tehnoloogiaid ja mul on hea meel selle üle, et proua Kreel rääkis ka regioonide, kohalike omavalitsuste rollist, äh, kuivõrd olus on, et uusi kosmosetehnoloogiaid kasutaksid ja see on väga tervitatav. president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 tervishoidu, põllumajandust, transporti, digitaalset turgu, kommunikatsiooni ja mobiilisektori ja paljusid teisi. arvestades väljakutseid, mis meie ees on, siis järgmise MFF-is on väga palju muudatusi seoses kosmosega ja väga oluline on see, et me tagame, et oleks nii palju jätkuvust kui vähegi võimalik, ka eriti mis puudutab Galileod ja Kopernikust selleks, et luua positiivne investeerimiskliima selle jaoks. eri tähelepanu oleks vaja pöörata haavatavatele taristutele kosmoses, mis puudutavad rünnakuid ja me peame tagama selle, et jätkuvalt kasutaks kergset tehnoloogiat. härra Marias, palun järgmisena suur tänu, proua president, kosmosega ei saa tegeleda kui lihtsalt täiendava turuga erainvesteeringutele, see oleks vastutustundlik. otsused, mis puudutavad kosmoset, mõjutavad riikide julgeolekut, aga sellel on ka pikaajaline mõju äh, keskkonnale, seega kosmos ei tohiks olla turg nagu iga teine turg tehnoloogial on mitmeid äh, mõjusid teise ka transpordile ja muudele valdkondadele, Euroopa Liit peaks äh, lõpetama kosmose kohtlemise sellisel viisil nagu teiste ühistegevuste puhul. kosmosepoliitika tähendab seda, et peaks olema teadus-arendus äh, tegevus ja Euroopa Liit peaks tegema koostööd äh, mitte ainult USA ja Jaapaniga selles valdkonnas, aga ka teiste jõududega nagu Hiina, India ja Venemaa selleks, et oleks veelgi suuremad tulemused kosmosetehnoloogias ja kõik see peaks olema ka inimkonnaga kasutuses. härra Jakobtšits, palun järgmiseks. suur tänu kuuekümne seitsmendal aastal toimus rahvusvaheline leping kosmose osas, väga palju on sellest ajast muutunud. samas on tehnoloogia edasi arenenud ning kõik, mis on raportis, saab meie täieliku toe, eriti mis puudutab programme nagu Galileo ja Copernicus. loomulikult toetan mina vahendite suunamist Äh, nende tarbeks, sellepärast et satelliitide jälgimine aitab meie igapäevast elu. aga peaksime minema sammu kaugemale. tahaksin hoiatada, et USA ametivõimud on öelnud, et nad julgustavad erasektorit äh, tegutsema ja äh, selle nimel, et saavutataks teatud osade kuu puhul äh, Äh, äh, eriõigused ja Hiinal on samuti omad nõudmised ja seega esitasin komisjonile küsimuse, millele ei ole vastus, on kuidas me kaitseme Euroopa Liidu huvisid kuul, aitäh. härra Epiteios, palun. suur tänu, proua juhataja kosmos ei ole enam tundmatu valdkond mis endaga tooks kaasa hirmu. et seda on laialdaselt äh, uuritud ja kasutatud selleks, et äh, kasu lõigata ühiskonnale. kosmos mõjutab meie igapäevaelu, annab meile juurdepääsu tehnoloogilistele saavutustele, annab meile infot satelliitide kaudu ja kui äh, korralikult kasutada seda, siis on võimalik sellega tekitada ka tööhõivet. eelkõige mõjutab see aga poliitikat ja sellepärast peaks olema meil tasakaalustav strateegiline planeerimine Euroopa Liidu poolt koostöös teiste riikidega, kellel on võime tehnoloogiat välja arendada ja võimalikult suurt kasu saada sellest eelkõige et luua perspektiiv suhetele kosmose ja inimkonna vahel. vaba mikrofoni voor on lõppenud sellel teemal ja järgmisena saab sõna härra Arias Kanjete, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud. eelkõige sooviksin tänada proua Kreeli suurepärase raporti ja toetuse eest, eelmise aasta oktoobris võttis komisjon vastu vastava kosmosestrateegia ja selles valdkonna strateegiline tegevus Euroopa Liidu tasandil näitab meile selgelt signaali selles osas, et tegemist on tähtsa tegevusega. Euroopa peab saama olulise rolli kosmosevaldkonnas. selleks, et seda ambitsiooni tõeta, on meil vaja minna kaugele. raport toob äh, välja mitmeid konstruktiivseid ettepanekuid, mis on seotud äh, nelja prioriteediga. ühiskonnale maksimaalse kasu soovita-, sooritamine ning äh, konkurentsivõimelise innovaatilise kosmosesektori väljatöötamine ja tagamine Euroopa autonoomne juurdepääs öö, kosmosele. strateegia elluviimine on juba saanud alguse, meie kõik kosmoseprogrammid on tegutsemas, Kopernikuse hiljutine satelliit on käivitatud ja andmed juba liiguvad Itaalia vastavasse keskusesse, kus neid käsitletakse. Galileo esialgsed teenused saavad olema seatud detsembris ja äh, ettevõtted, kes konkurentsivõimelisi tooteid selle tarbeks ähm, toodavad, äh, aitavad meil Galileo signaalidega tööd teha. EGNOS on üles näidanud äh, asjakohast toimimist. väga paljud lennuliikluse tegevused mitmetel lennuväljadel on äh, seotud selle tegevusega. Euroopa Liidu ähm, tegevused on samuti suunatud selleks, et kaitsta meie, eh, meid eh, selles valdkonnas. tegemist on hea algusega, aga me ei saa sellega peatuda. sel aastal ja järgmised kaks saavad olema üliolulised. me oleme valmis panustama kosmosestrateegiasse ja eesmärgiks on kasutada sama kaasavat protsessi nagu strateegia valmistamisel. meie prioriteedid on selged eelkõige, mis puudutab turule suunatust, siis on äh, hakatud välja töötama mitmeid rakendusi, mis on seotud Galileo ja Kopernikusega. meiseks on meil vaja idufirmasid selles valdkonnas toetada koostöös Euroopa Investeerimispangaga. komisjon on valmis erinevaid variante käsitlema ja kulutusi analüüsima selleks, et vaadata, millised võiksid olla erinevad koostöövõimalused erasektoriga kolmandaks, me peame Kopernikuse ja Galileo tulevikku kindlustama ja alustuseks analüüsime senist. neljandaks, sünergia julgeoleku ja ja kosmose mõõtme vahel vajavad ühendamist. kopsatkom algatus saab, äh, võtab arvesse seda mõõdet. viiendaks, autonoomne juurdepääs kosmosele peab olema tagatud ja me oleme valmis äh, selle jaoks strateegiat välja töötama ja lõpetuseks, meil on vaja tihedat koostööd kõikide Euroopa osapoolte, eriti Euroopa Kosmoseagentuuriga. me võtame seda teemat väga tõsiselt, prioriteedid on, saavad olema meie uutes ettepanekutes kajastatud tulevikus peame me arvesse võtma ka vajalike vahendite suunamist selleks, et tagada tulevikutegevused. nii nagu raport äh, õigustatult välja toob, siis kosmoserakendused puudutavad mitmeid valdkondi, tegemist ei ole mitte kuluga, vaid investeeringuga. Euroopa peab saama kasu äh, sellest investeeringust, me peame tegema koostööd selleks, et saavutada tugev Euroopa kosmoses valdkonnas, kus mitte ükski osapool iseseisvalt ei saa olla edukas, Euroopa peab, saab olla edukas ainult ambitsioonikas olles, aitäh! suur tänu, see arv